liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten zügig vor... vor kallid kolleegid, me peame oma tööd jätkama. ja kõigepealt ma sooviksin vabandada selle eest, et me tõepoolest ei ole, ei meenutanud eilse Londoni terrorismirünnaku ohvreid selle eest äh, ma vabandan, sest et äh, terrorirünnaku ohvritele äh, tahaksime me oma kaastunnet avaldada kah-, kahjuks me ei teinud seda koosoleku alguses kohe ja nüüd ma tõesti vabandan selle pärast, me ei teinud seda kindlasti mitte meelega ja me loodan, et tulevikus ei ole meil, ei tule meil enam selliseid asju üldse ette. Läheme päevakorrapunkti juurde number kaksteist, meil on äh, arvamuste vahetamine Euroopa äh, kontrollikojaga. viimaste kuuste, kuude jooksul on kontrollikoda koostanud äh, erilisi raporteid, mis on puudutanud äh, noortele suunatud meetmeid, noorte tööpuuduse vastu võitlemist. kõik need raportid on teile laiali jagatud ja mul on väga hea meel, et proua Ivanova on täna siin ja tutvustab meile Kontrollikoja tehtud töö tulemusi, nii et me saame ka pärast selle põhjal arutelu läbi viia. see on kindlasti meie tuleviku töös äärmiselt vajalik info nii et me saaksime võimalikult äh, tõhusalt äh, jagada neid äh, nappe vahendeid, mis meie käsutuses on ja teie töö kindlasti aitab meid selles osas, nii et annan teile kohe sõna viieteistkümneks minutiks. aitäh, aitäh teie siin oleku eest. It is a, eh, indeed a great pleasure, dear honorable members to mul on väga suur au, ma arvan, et siin täna viibida, minu arust see on esimene kord, kui Kontrollikoja esindaja on kutsutud kultuurikomisjoni ja mul on suur rõõm tutvustada teile mõningaid eh, raporteid. tavaliselt me koostame aastaaruande, mis on siis Euroopa eelarve läbivaatamine aga me pöörame suurt tähelepanu ka eriaruannetele, mis pööravad tähelepanu öö, saavutustele, tulemuslikkusele, täpselt sellele, mida te ütlesite, proua eesistuja, tegelike tulemuste hindamisele, tegelike saavutuste hindamisele Euroopa fondide kulutamisel täna end-, on mul eriline rõõm tutvustada haridust käsitlevate eriraportit, sest ma olen ka endine Euroopa Parlamendi liige, seoses erinevate väljakutsetega, näiteks nagu aeglane paranemine majanduskriisist ja nii edasi, on tulnud terve rida probleeme, noorte tööhõive kasv, täiendav pagulaste probleem, need on probleemid, millega tuleb hakkama saada Euroopa Liidu tasandil. haridusel on oluline roll selles töös, miks haridusel on oluline roll selles, seda ilmselt teie komisjonile ei ole tarvis selgitada. Te näete sellel slaidil, kuidas haridustase on konkreetselt seotud töökoha leidmisega. Need inimesed, ka noored, kelle koolitee on lõppenud oluliselt juba enne keskkooli lõpuni jõudmist, on oluliselt väiksem võimalus tööd saada kui teistel. pöörame tähelepanu siin ka töö produktiivsusele, majanduse arengule. lisaks sellele, mida ma juba nimetasin, on haridustasemel oluline roll ka näiteks aktiivsemaks kodanikuks olekus, vähenenud kuritegevuses ja nii edasi. võime, üks aluspõhimõtteid on Euroopa Liidus on teadmiste levitamine, noortele juurdepääsu tagamine haridusele ja selles kontekstis on Euroopa Liidu roll toetada koordineeritud hariduspoliitika ellurakendamist, nagu on näha sellelt graafikult eh, liikmesriikides ka kulutatakse piisavalt haridusele. Eurostati andmetel kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vahel kulutati liikmesriigiti haridusele ja samuti Euroopa Liidu toetus on oluline siin kolmkümmend viis koma seitse miljonit eelmises perioodis ning praeguses perioodis on umbes kakskümmend seitse koma üks miljonit Euroopa Liidu Sotsiaalfondist siis haridusele kulutatud. kuna haridus on äärmiselt lai teema, siis me pöörasime oma auditis tähelepanu peamiselt Euroopa Liidu hariduseesmärkidele, slaidilt näete, missugused äh, varakult koolist väljakukkujate hulk, äh, põhihariduse saajate hulk, samuti äh, põhioskuste puudumise vähendamine ja nii edasi. meie aruanne puudutas peamiselt neid asju, mis oli toodud välja raamistikus äh, haridus ja väljaõpe kahe tuhande kümnendaks aastaks, samuti äh, strateegia kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. meie peamiseks eesmärgiks oli hinnata, kas Euroopa Liidu rahastamine on piisav ja kas ta tõeliselt panustab nendesse eesmärkidesse, mis on seatud. me vaatasime, kas Euroopa Liidu eesmärke on vahemikus kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist piisavalt hinnatud, kas nad on ellu rakendatud vastavalt plaanidele, kas komisjon on liikmesriike toetanud piisavalt äh, järgmise, nüüdseks juba pooleli oleva kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani kestva perioodi eesmärkide ellurakendamisel ja kuidas võrrelda ja me ka võrdlesime neid. me võrdlesime kolmekümmet seitset operatiivprogrammi viieteistkümnest liikmesriigist, mis esindas siis umbes kaheksakümmend viite protsenti äh, kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta projektidest, lisaks sellele me vaatasime veel kaheksat äh, proja-, programmi ja äh, koostöid. meie hinnang keskendus peamiselt Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliale, Portugalile ja Rumeeniale, ehk siis nendesse riikidesse, kuhu rahastamine oli kõige rohkem läinud. ja samuti olid mõned teised kriteeriumid nende valikul, geograafilised ja nii edasi. lisaks sellele me külastasime veel seitset projekti ning need projektid soovitasid liikmesriigid ise, sest et nende arvates oli tegemist kõige paremini välja tulnud äh, programmidega, loomulikult tahtsid nad näidata oma saavutusi. nüüd järgmisel slaidil on näha kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist toimunud programmid. me analüüsisime neid programme ning analüüs näitas, et üldiselt võet-, võet-, võeti siin arvesse Euroopa Liidu haridusalaseid eesmärke ja neid kaasati. loomulikult võib-olla päris kõik elemendid ei olnud piisavalt arenenud, näiteks sekkumisloogika, interventsiooniloogika, need on siis dokumendid, mis käsitlevad Euroopa Liidu sekkumist nendesse programmidesse, tavaliselt ega nad lõpu, kogu informatsiooni ei sisalda, aga oluline on just see, et me saaksime ülevaate loogikast, miks Euroopa Liit on siin sekkunud ja et on teinud seda piisavalt tõhusalt. mis puudutab programmi perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, juhtisime komisjoni tähelepanu mitmetele asjadele, komisjon tegelikult oli väga raskes olukorras tänu õigusloomelisele raamistikule ta tegelikult ei suutnud äh, piisavalt hinnata toimuvat äh, ja kohustus oli anda ülevaade ainult osalejate arvu kohta, mitte mingite muude näitajate kohta ei olnud nõuet esitada informatsiooni, mis kahtlemata tegi raskemaks tulemuste kohta informatsiooni saamise koolitus ja haridus kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiad, mis võeti selle perioodi ajal vastu, ei mõjutanud eriti palju neid projekte, mida eh, analüüsiti, sellepärast et need uued eh, strateegiad olid juba kooskõlas uute eesmärkidega ning eh, programmid, mis pidid muutma Nende programmide puhul olid puudu ka mõned mõned näidikud nüüd järgmisel slaidil on võib-olla parem ülevaade antud nendest hinnangutest, mida me siis äh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist hindasime. kui te vaatate neid arvulisi näitajaid, siis tõsi, mõningad nõrkused nendel programmidel on, aga samas ma pean ütlema, et tegemist on ühega vähestest meie aruannetest, kui leide on positiivse külje peal oluliselt rohkem kui negatiivse külje peal nõrkusi ja on oluliselt vähem. et eh, siin on näha, et kaasatud protsentuaalsed eh, rühmad on suhteliselt suured, seitsekümmend seitse protsenti alg- ja baashariduses ja nii edasi. siin me oleme kasutanud kahte olulist elementi, me suhteliselt vähesed operatiivprogrammid ei ole saanud äh, analüüsitud, näiteks mis puudutab varastes koolist lahkujate teemat, siin on puudu võib-olla kakskümmend üheksa protsenti, see on valdkond, mis tegelikult vajab natukene parandamist, aga põhimõtteliselt lähtepunkt on suhteliselt hea ja ja programmid toimivad ikkagi pigem positiivselt kui negatiivselt. järgmisel slaidil võime vaadata ja võrrelda hinnanguid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend operatiivprogrammidele. siin kahtlemata on näha eelmise perioodiga võrreldes paranemist ja edasiminekut, eriti selles osas, et komisjon aitas liikmesriikidel oma operatiivprogramme koostada. Need programmid olid ka igati kooskõlas Euroopa Liidu haridusalaste eesmärkidega ja sekkumisloogikat kirjeldati oluliselt paremini kui eelmisel progra-, eelmise programmi alal. uued ühisnäidikud on samuti palju paremini välja toodud kuid siiski leidsime ka kaks nõrkust ja need tuleb ka välja tuua. see raamistik ei suuda äh, täpselt otsustada tulemuste näidikute osas ning see omaette omakorda teeb programmide vahelise järjepidevuse keeruliseks. samuti on jäetud arvestamata hariduse ja tööhõive vaheline seos äh, piisavalt, ometi väga paljud MEP-id on sellele tähelepanu juhtinud. programmide analüüsimine on läinud oluliselt paremaks võrreldes varasema perioodiga. olulise tähtsusega punkt, ellurakendamine, see on liikmesriikide ülesanne, liikmesriigid peavad valima välja sobivad ja olulised progla-, programmid ja siis neid ellu rakendama, toetades neid haridusalaseid eesmärke. järgmises tabelis mis on täpselt samas formaadis kui eelmise programming, programmeerimisperioodi kohta käiv, kuid siin on eesmärkide kaasamise osas näha olulist edasiminekut varaste koolist lahkujate hulgas läheb, ulatub protsent kuni kaheksakümne kaheksani, see on oluliselt suurem kui eelmises aruandes, teistes täpselt samamoodi. mis puudutab nüüd sekkumise loogikat ja seirevahendeid, siis siin me võime näha, et peaaegu kõik vastavad nõuetele. see on eelmise perioodiga võrreldes igati märkimisväärne edasiminek. loomulikult on meie raportis ka neli soovitust, komisjon on nende kõikidega nõusse jäänud ja kui need soovitused ellu rakendatakse, siis ma arvan, et Euroopa Liidu haridusele pühendatud raha hakatakse kasutama veelgi paremini. Need soovitused puudutavad tulemuste näitajaid, samuti kulutuste jälgimist see on põhimõtteliselt äh, laias laastus kõik, mida mul praegusel hetkel on öelda, aga kuna väga tihti nimetati siin äh, noori ja haridust ja seda, et te teete tööd selle teemaga, siis ma arvan, et on põhjendatud nimetada ka seda, et meil tegelikult on noortele ja tööhõivele pühendatud kolm raportit, aga kolmas ei ole veel avalik. see siin on esimene, mille me ava-, avaldasime umbes aasta tagasi, see puudutas noorte garantiid ja esimesi samme, mis selle ellu rakendamise suunas on tehtud. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal analüüsisime äh, noorte ja noorte tööhõivet käsitleva Euroopa algatust väga põhjalikult ning lõppkokkuvõttes me võime jääda seisukohale, et esimesed sammud on tõesti astutud, aga me siiski tuvastasime kolm olulise tähtsusega riskifaktorid, mis takistavad selle algatuse ellurakendamist. esimene on rahastuse ebapiisavus, mõned arvulised numbrid komisjoni poolt tõime välja kaksteist koma seitse miljardit on kogu Youth äh, Guarantee ja selle algatuse ellurakendamiseks ning mõningad prognoosid rahvusvaheliselt tööorganisatsioonilt ja muudelt organisatsioonidelt näitavad tegelikult, et need summad peaksid olema oluliselt suuremad. näiteks kakskümmend üks miljardit eurot aastas oleks see prognoos, mida meil vaja läheks, aga meil praegusel hetkel on palju vähem võimalik rahastamist pakkuda, nii et äh, rahastusvahendite ebapiisavus garanteerimaks kõikidele noortele, kes ei tööta ega õpi, mingi garantii. nüüd teine risk või oht, millele me tähelepanu juhtisime, on see, et äh, definitsioonid, mis on hea kvaliteet, selle definitsioon on äärmiselt ähmane, ühes riigis on hea kvaliteet hoopis muu kui teises liikmesriigis, seetõttu on meil tarvis täiesti konkreetseid äh, kriteeriume, näiteks äh, lepingu pikkus, äh, madalaim miinimumpalk ja nii edasi. loomulikult me peame siinkohal alati meeles pidama, et niisuguste kriteeriumite kindlaks määramine on liikmesriigi pädevuses, aga hetkel oleme seisukohal, et korralike definitsioonide puudumine tegelikult ohustab ka pakutava koolituse ja väljaõppe kvaliteeti. praegusel hetkel me veel uurime seda ja kolmas oluline oht, mille me ka tuvastasime, ei olnud seoses mitte ainult noorte tagatise või youth guarantee'ga, vaid kogu ESF-i nõrkus, seda me oleme avastanud juba ka eile, e, e, varasematel aegadel ning järelevalvemehhanismide nõrkus. natukene informatsiooni veel ka edasisest, et anda teile teada, kolmas raport noortest ja tööhõivest, kus hinnatakse liikmesriikide tasandil saavutatud tulemusi mida noorte tagatise või youth guarantee'ga on saavutatud, see avalikustatakse neljandal aprillil, nii et otsekohe, kui see on avalikuks muutunud, saadame me, paneme me selle üles ka oma koduleheküljele ning korraldame ka ürituse Euroopa Parlamendi ruumes noorte tööhõive alase konverentsi, loomulikult olete te kõik lahkelt palutud. see konverents toimub kümnendal mail ja me tõesti ootame teid kõiki sinna, et saaks seda teemat edasi arutada. suur tänu teile. ja, ganz, ganz herzlichen Dank. suur aitäh. suur tänu selle äh, ettekande eest. ja täname ka selle eest, et Kontrollikoda töötab nii intensiivselt kõikide nende probleem, probleemsete eh, küsimuste kallal ja te saate meile anda ka suuniseid eh, tulevikus, mida me peaksime oma struktuurides, eh, dokumentides muutma selleks, et teha ka parimaid äh, valikuid, sest me teame kõik, et kõikide programmide katmiseks ei ole meil piisavaid äh, fonde. aga on kindlasti väga kasulik äh, kui ka Kontrollikoda jõuab samale tulemusele, et osade programmide jaoks finantseeringud on liiga väikesed, sest lõppude lõpuks, kui seda juba ütleb Euroopa Kontrollikoda, siis äh, on see nagu tõsiseltvõetav ja väga objektiivne arvamus, mitte kui meie seda lihtsalt kogu aeg siin parlamendis ütleme ja me tõesti täname selle eest, et te märgite ära need võimalikud ohustsoonid. Eh, rahvapartei kolleeg, palun. ja eh, suur aitäh eh, selle ettekande eest, selle raporti eest, ma arvan, et seda tuleks väga põhjalikult ja süvenenult lugeda. eriti kuna see on nii oluline, sest see puudutab noori me juba märkame äh, väga head äh, erinevust äh, erinevate perioodide vahel, et me jõuame oma seatud eesmärkidele ka lähemale ja need ähm, finantseeritavad programmid kõik, mis puudutab õpet, täiskasvanuõpet, fonde ei ole piisavaid, finantseeringuid on vähe. ma arvan, et see on üks meie peamistest ülesannetest, et tagada liikmesriikides, kus tööpuudus on väga kõrgel tasemel, et me suudame luua sellised vajalikud struktuurid, mis aitaks selle vastu võidelda. noored aktsepteerivad Euroopa Liitu ainult äh, siis, kui meie pakume neile mingeid äh, alternatiive, võimalusi. me peame kasutama ära oma parimad äh, tavad, oma kogemused ja võtma selle kõik sotsiaalsesse aspektis ka kasutusele liikmesriikides mind huvitaksid väga sellised võrdlevad äh, tabelid, kui neid on võimalik äh, saada ja siis äh, vaadata, et mis siis nendes riikides, kus ähm, tööturg hästi ei toimi, et mis seal täpselt siis toimub ja missuguseid projekte oleks vaja seal ellu viia, kuhu maani on töödega jõutud, kuidas finantseeritakse neid äh, projekte ja kuidas neid rakendatakse konkreetselt ja kas nad on tõhusad, mis tulemusi nad annavad, kas töö pakkumine siis sellega seoses äh, noortele ka tõuseb ma arvan, et äh, see on olulisem kui see, kuidas täpselt uurida, kui, kui täpselt ja kui õigesti neid finantseeringuid kasutatakse või suunatakse. ma arvan, et me peame leidma sellise tasakaalu eh, raha kasutamise ja nende erinevate eh, äh, kasutamisvajaduste vahel. ma tänan veel kord Kontrollikoda suur aitäh, ma tahaksin esitada ühe küsimuse, mis on äh, kolleegi äh, muredega suhteliselt sarnane, mis puudutab noorte garantiid. algselt äh, Euroopa Parlamendis olime me natuke frustreeritud, sest meie võimalused olid niivõrd piiratud meil oleks olnud vaja kolmekordseid investeeringuid, et teha seda, mida me soovisime teha ning esimeses tööfaasis me nägime, et äh, finantseeringuid ei kulutatud hästi eriti just nendes liikmesriikides, kus vajadus oli kõige suurem, aga see juhtus sellepärast, et liikmesriigid ei teadnud hästi, kuidas seda raha parimal viisil kulutada. me kogu aeg ütleme, et finantseeringuid on vähe, aga kas nüüd ne, selle raha kulutamise osas on midagi muutunud, kas äh, seda äh, raha kulutatakse kuidagi paremini noorte jaoks meil on erinevaid äh, vahendeid, äh, haridus, äh, mis on suunatud haridusele ja praeguses programmeerimisperioodis on toimunud selline langus, neid vahendeid on vähem kasutatud, investeeringud on vähenenud kakskümmend seitse koma üks protsenti puudutab siis äh, seda äh, möödunud perioodi, seega aastani kaks tuhat kakskümmend peaksime me asja kätte võtma selleks, et jõuda eelnenud äh, eelarveperioodiga samale tasemele või kuidas teie seda näete? kas me räägime kogu programmist see oleks häiriv, sellepärast et siis kõik need äh, haridusalased äh, vahendid või ettemõtted, mida on Sotsiaalfondis ette näha, need on ju languses siis sel juhul, mitte need ei ole kasvanud. Wenn wir schon Deutsch sprechen, dann versuche ich auch, mich so kurz jah, aitäh, kuna kõik räägivad saksa keeles, siis ka mina kasutan juhust ja kommenteerin äh, saksa keeles. nüüd äh, tänan selle info eest, mille me saime teie käest. me räägime äh, sellisest üldisest pildist kas me ka anname mingisuguseid nõuandeid, mis ette võtta, kuidas lahendada neid olukordi? Äh, kui me vaatame andmeid, andmed on languses. võib-olla meil oleks vaja liikmesriikidelt veel lisainformatsiooni selle olukorra kohta, aga teie ettekanne oli igal juhul väga huvitav, suur aitäh! ja ma tänan proua Ivanovat, kas te soovite kohe vastata, palun? tänan, proua esinaine. olulised küsimused tõepoolest. alustan proua Ferraiani küsimusest. ja teie ise ka, proua esinaine. tõstastasite, tõstatasite rahastamise küsimuse. tõesti. kõik jõuab välja rahani. kui meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid äh, täitmaks äh, meie eesmärke, siis me oma eesmärke ei saavuta me oleme sellele ohule viidanud isegi esimeses raportis noortegarantii juba varasemas staadiumis rääkisime sellest, tavaliselt me tegele, räägime siis, meie analüüsid on post-fakt analüüsid, kuid hetkel me juba vaat-, juba varases staadiumis juba tahtsime eelhoiatuse anda, tõesti olla abiks otsustajatele et nad liiguksid kiiremini, sest noortegarantii mõte oli just kiiresti reageerida, selleks et noori aidata, et nad leiaksid äh, töökoha või äh, koolituse või haridusvõimaluse. see risk on täiesti olemas, me tahtlikult ei öelnud raportis, et rahastamine ei ole piisav, me ütlesime, et ta ei ole adekvaatne. sest asjale saab vaadata kahel viisil üks oleks öelda, ei ole piisavalt raha selleks, et rahastada kõiki neid meetmeid ja teine variant oleks öelda, et need lubadused, mida me oleme andnud, nende jaoks raha ei piisa. me kõik oleme teadlikud, et Euroopa Liidu rahastamine on napp, olemasolevaid vahendid on järjest rohkem piiratud, et me peame rohkem ära tegema vähemate vahenditega. sageli korratakse seda, aga täpselt nii see on. raportis ütleme selle kohta, et tuleb paremini seada prioriteete ja seda saavad teha ainult liikmesriigid. noortegarantii, ma ei tea, kas komisjon on siin, nemad võib-olla tahaks ka midagi selle kohta öelda, aga komisjon komisjoni käed on siin seotud, sest äh, tegemist ei ole õigusaktiga, tegemist on lihtsalt äh, nõukogu soovitusega ja siin on kõik liikmesriikide kätes, millised meetmed on prioriteetsed, kuidas kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, kui äh, Euroopa Liit lubab, et ta annab igale noorele töö Euroopas, siis peab Euroopa Liit ka olema teadlik, et see on, läheb väga kalliks maksma olemasoleva rahastamise juures. me arvame, et lihtsalt ei ole see piisav, see ei, ei ole vastavuses lubatud äh, mõjuga. teine väga oluline aspekt, mida te mainisite, oli õppida parimatest tavadest järjest rohkem oma eriraportites üritamegi mitte ainult püüelda õiglase ja objektiivse hinnangu poole, konstruktiivse kriitika poole, aga tuua ka just häid näiteid. ma arvan, et praegusel ajal on väga hea õppida mitte ainult vigadest, vaid ka parimatest tavadest ja parimatest eeskujudest. ja see on ka meie raporti eesmärk ja mõte. praegusel hetkel ma selle kolmanda raporti kohta äh, rohkem ei ütleks, mis avaldatakse ka neljandal aprillil. et kas raha kulutati õigesti, millised on reaalsed tulemused, see on väga huvitav raport, uskuge mind väga,. väga-väga huvitavad järeldused, aga ma siinkohal siiski piirduksin selgitustega. seal tulevad ka head näited, me valisime sellise liikmesriikide valimi, mis näitas äh, meie jaoks just seda, kus on kõrgeim tööpuudus, kus on kõige rohkem raskusi ja samas liikmesriigid, kus olid parimad tavad, millest teised võiksid õppida. olukord igas liikmesriigis on muidugi erinev, eripärane majanduse tüüp, majanduskasv, kuid see kõik on erinev, aga heade tavade jagamine omavahel oleks siiski väga kasulik ja raporti üks osa ongi sellele suunatud. härra Venta samuti küsis liikmesriikide kohta, et miks need viis liikmesriiki, alguses meil olid erinevad kriteeriumid. kõige olulisem nende seas oli rahastamise hulk, mis läheb liikmesriikidesse, mis on, millised on kulutanud kõige rohkem, ka vaatasime geograafilist tasakaalu ja eesmärk ei ole mitte liikmesriike kontrollida, liikmesriigid on lihtsalt näited juhtumite kohta, mis illustreerivad meie väiteid. aga nagu te teate, ka see küsimus, kõige tavalisem küsimus, mida mida tõstatab ka meie finantsraport. kas me teostame hinnanguid liikmesriikide kaupa? ei, me ei tee seda. liikmesriikide hindamist me ei tee, et kes on kulutanud kõige tõhusamalt näiteks haridusele või tööhõivemeetmetele. pigem kasutame neid näidete või illustratsioonidena. tähtis küsimus on Euroopa Sotsiaalfondi rahastamine iga kord kakskümmend seitse koma üks miljardit. komisjon on kohal, ilmselt oskavad nad paremini seletada, eh, mi-, kuidas nad eh, sellest aru saavad, aga see on nüüd lühike ülevaade eh, sellest hetkeolukorrast, kui me nägime kahanemist. vastupidiselt kõikidele avaldustele, mida on tehtud haridus, et haridus on väga oluline. ka see on minu isiklik arvamus. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann hätte ich noch eine. suur aitäh, kui teisi küsimusi ei ole, siis minul veel oleks üks küsimus. Te vaatasite läbi äh, kõik selle, mis puudutab noori, aga meie kultuurikomisjonis vastutame ka Erasmuse ja mobiilsuse eest, mis puudutab kõiki Euroopa kodanikke, ka loovat Euroopat ja me kogu aeg korrutame, et see on meie selline jätkuv nagu mantra, et meil raha ei piisa. võib-olla me võime lihtsalt võtta siit äh, teie raportist äh, mingeid ideid, võib-olla tulevikus ka Erasmus plussi jaoks või kahe teise programmi äh, jaoks, mida katab Euroopa Sotsiaalfond. äkki oleks võimalik saada ka nende kohta raporteid, meie jaoks oleks see äärmiselt kasulik, eriti kui me peame silmas järgmist eelarveperioodi. kui me saaksime selliseid konkreetseid juhtnööre objektiivselt vaatlejalt, siis võib-olla saaksime ka oma parema rahastuse, sest meil on väga palju uusi eesmärke see oleks kasulik, loomulikult te ei pea kohe praegu mulle hetkel vastama, kas see on võimalik, aga te võiksite seda oma kolleegidega arutada. meie jaoks oleks sellest äärmiselt palju abi, kui ka Kontrollikoda sellise kriitilise pilguga annaks hinnangu üldisele olukorrale ja ma arvan, et on äärmiselt hea, et Kontrollikoda praegusel hetkel eh, näeb enda rolli mitte sellise suure eh, karmi kontrollijana, kes kogu aeg eh, keerab äh, nuga haavas, aga kes aitab meie tähelepanu suunata sellistele nõrkadele kohtadele, lünkadele, nii et me õigel ajal juba ennetavalt saaksime midagi ette võtta, mitte lihtsalt tagantjärgi nentida, et jah, äh, siin läks meil jälle midagi valesti nii et selle asemel, et äh, kritiseerida ja süüdistada, äh, kontrollikoda viimasel ajal on võtnud hoopis teistsuguse lähenemise, et äh, lööb häirekella siis, kui on vaja, õigeaegselt ja ennetavalt ja annan teile taas kord sõna. Is... suur tänu, proua esinaine. jällegi Erasmuse kohta väga olulise küsimuse tõstatanud, see on tõesti väga tähtis noorte jaoks. noorte garantii, haridus, nende teemadega oleme teises kojas tegelenud kaua, mina olen selle liige. mul on väga hea meel aga teatada, et oleme juba samme astunud ja teostame Erasmus plussi auditit ma ei saa öelda, millal see täpselt valmis saab, pean kolleegidega rääkima, aga kindlasti edastame sõnumi äh, neljanda kam-, koja kolleegidele. nii et kui see valmis saab, siis kindlasti oleme hea meelega valmis teile ka seda tutvustama, sest see on tulemusaudit. vaatame tõhusust, tulemuslikkust rahade kasutamisel, saame objektiivse pildi mitte ainult selle kohta, kas rahasumma on kasutatud õiguspäraselt, vaid ka millised tulemused saavutati kas äh, see aitas noori ja mis päriselt muutus nende eludes. nii et hea meelega edastan sõnumi selle kohta ja veel üks lühike märkus kurja valvekoera kohta. meid peetakse valvekoeraks, kuid ma ei tahaks ja selle kurja osaga nõustuda ainult, sest et nagu te väga õigesti ütlesite, järjest rohkem tahame olla objektiivsed, konstruktiivsed, äh, eelhoiatusi anda, mitte ainult pärast tagantjärele häbistada. ennetamine on alati parim meede, selle asemel, et tegutseda pärast seda, kui kõik on juba ära toimunud. ja mõningaid asju oleks saanud ära hoida, kui meil oleks olnud eelhoiatus. tore on, et te olete meie tööga rahul meie ülesanne ongi just neid raporteid koostada, et te, aidata teid paremaid otsuseid langetada, nii et suur tänu tõesti. Äh, suur aitäh tõesti selle eest, et te täna tulite. tänane hommik on olnud äh, väga heaks võimaluseks infovahetusel meil on tõesti selle üle äärmiselt hea meel, et Kontrollikoda juba äh, mõtleb selle peale, et äh, viia läbi Erasmus plussi auditeerimise, see oleks meie, meile suureks abiks kontrollikodad vaadatakse poliitika või avalikkuse poolt alati sellise eh, valvekoerana nähakse ja kes ütleb alati selliseid ebameeldivaid asju välja. aga me peame, saame aru, et tegemist on institutsiooniga, eh, kes aitab eh, meid nii et äh, kui me nüüd äh, seda tööd hästi teeme, siis te aitate meid ja poliitikuid äh, selles, et võtta õige suund meie töös. ma tänan teid väga, proua Ivanova, ja ma soovin teile edu teie töös, mis on ka meile suureks abiks. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nii, kallid äh, kolleegid. Läheme oma päevakorra viimase punkti juurde vähemuste keeled, eh, haridus ja parimad tavad meil on poliitika meil on poliitikaosakonna e, ettekanne, see on meile äärmiselt e, heaks abivahendiks e, töös, me saame väga palju infot sellest. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris me otsustasime eh, viia läbi sellise võrdleva eh, analüüsi vähemuskeelte ja hariduse kohta. nüüd on see töö valmis ja täna seda meile esitletakse. meil on selle üle väga hea meel. ja ma väga hea meelega annan eh, sõna proua Steele kes on selle analüüsi eh, läbi viinud ja tutvustab meile nüüd oma töö tulemust, aitäh! viisteist minutit. Very much for your introduction um,. My name is Rit Sterk and I work indeed for the Mercator. suur tänu! tutvustan teile, millega tegeleb Mercatori keskus. mina olin üks äh, selle raporti kaasautoritest. teised Äh, oli veel kaksteist autorit. mul on väga hea meel olla täna siin ja rääkida pisut meie raportist. minu ettevõtte kava on siis järgmine. kõigepealt räägin paari sõnaga sellest, mis on Mercator ja räägin raporti sisust seejärel. Mercator on mitmekeelsuse uurimise keskus asutati aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse. sel ajal Euroopa Parlamendis äh, kasvas äh, teadlikkus mitmekeelsuse olulisusest ka ja kaasa arvatud äh, väikeste vähemuskeelte tähtsusest. võeti vastu resolutsioon ja Euroopa Komisjon eraldas eelarvelisi vahendeid just vähemus keelte jaoks, väikeste riigikeelte jaoks, kuid aastal kaks tuhat seitse lõppes strukturaalne rahastamine ning Mercator sai teaduskeskuseks, mida rahandab Friislani provints. mis see Mercator siis on? sõltumatu uurimisasutus, tegeleme keeleküsimustega Euroopas tuua Euroopa Frislandi ja viia Frisland Euroopasse. ja oleme kogunud ja levitanud ka hulgaliselt informatsiooni vähemuskeelte kohta Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liitu. räägime, peam-, meie peamised tegevused on rakendusuuringud kõikides mitmekesisuse valdkondades, hariduses, varajane keeleõpe, e algharidus, ka võimalused, mida pakuvad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia roll, sotsiaalmeedia kasutamine vähemuskeelte poolt. osaleme erinevates Euroopa projektides meil on Mercaturi võrgustik, minevikus õppimisprojektid, projektid, mis keskenduvad sisserändajate keeltele. meil on üsna põhjalik veebileht, kus leiate, leiate meie üllitised, meil on andmebaas, kuussada eksperti on selle kallal töötanud, need on kõik mitmekeelsuse ja keeleõppe eksperdid. korraldame konverentse, seminare teemadel, mis on seotud vähemuskeeltega. Nad on päris hästi tuntud Euroopas ja ka mujal. meie tegevuse keskmes on regionaalsed uuringud tegelikult, mis annavad ülevaate haridusest vähemuskeeltes, alates, alates äh, algharidusest lõpetades kõrgharidusega. kõik see on meie veebilehel olemas. me ajakohastame seda iga kümne aasta tagant. seal on tõesti väga-väga palju infot erinevate vähemuskeelte olukorra kohta haridussüsteemis. meil on iga, igal kuul ilmub äh, samuti infobülletään, kus arutame erinevaid mitmekeelsuse teemasid. eelmise aasta septembris saime taotluse kultuurikomisjonilt analüüsida sügavuti vähemuste keeli hariduses milline on hariduse pakkumine vähemuskeelte kõnelejatele emakeelena ning meie ülesandeid oli tegelikult kolm. millised on indikaatorid, parimad tavad vähemuskeelte puhul, millised on väljakutsed selleks, et hariduse pakkumine oleks adekvaatne ja kuida-, ja kolmandaks, kuidas Euroopa Liit saaks toetada vähemuskeeli. lisa-, spetsiaalne, spetsiaalset huvi pöörasime karjäärile ja nendele, kes olid oma hariduse saanud äh, vähemuskeeltes ja sellele, kuivõrd hariduse saanud äh, taasintegreeruvad oma kogukonda. nii et oli, küsimused olid väga laiaulatuslikud. meil oli kolmteist juhtumi uuringut, mille põhjal äh, koostasime siis temat-, temaatilised regionaalsed uuringud kõik need, kogu see info kogusime me erinevate intervjuude käigus äh, ekspertidega. lisaks äh, uurisime ka dokumente, vaatasime, mida, mida, milliseid raporteid on koostatud, milliseid uuringuid juba on tehtud selles vallas ja milliseid soovitusi oli, on juba võib-olla minevikus tehtud ja need juhtumi uuringud olid kokkuvõttes kõigi nende uuringute aluseks. tegime võrdleva analüüsi, võrdlesime kõiki neid juhtumeid siis omavahel, tegime siis võrdleva analüüsi ja koostasime oma soovitused. nagu öeldud, meil oli kolmteist juhtumi uuringut, need on teil siin ka näha. ma ei hakka neid kõiki ette lugema. Nad on raportis ka olemas, võite ise lähemalt vaadata, kui huvi on üks äh, pea, esimesi raskusi, mis tekivad teadusuuringutes, on alati terminoloogia mida me kasutame, näiteks kui ma, ma tulen, kui ma räägin juustust, hollandlasena mõtlen ma kauda peale, kui ma oleks prantslane, tuleks mulle esimesena meelde camembert. nii et see näitab, kui raske on terminoloogias üksmeelele jõuda. mis on vähemus, kõik ei mõista seda ühtemoodi. ja üks täiendav faktor on, et pole defi-, ühtset definitsiooni, mis on vähemus. kasutame seda, mida kasutab Euroopa regionaalsete ja vähemuskeelte harta, ehk siis need on keeled, mida traditsiooniliselt kasutatakse teatud territooriumil, teatud riigis, selle riigi kodanikud räägivad neid keeli ja kasu-, mida kasutavad äh, vähemused ehk siis me ei uurinud, ja vanad vähemused eelkõige, ehk siis me ei uurinud uute vähemuste keeli ehk siis sisserändajate, pagulaste keeli. mul on ka väike video. mis väga hästi selgitab, millised on vähemuste õigused ja miks neid oleks vaja kaitsta näitaksin teile seda videot, kui tehnika nüüd võimaldab seda. kas keegi võiks palun vajutada vastavale nupule? <laughs> Well, I can see that it's on my computer it worked, but minu arvutis see töötas, kuid siin ei tundu käivituvat. kui soovite, võite ise guugeldada Euroopa Vähemusküsimuste Keskusest internetilehelt leiate selle um,? Well, something about our uh, theoretical framework. nüüd uh, teoreetilise raamistiku kohta ka paar sõna. pärast teist maailmasõda ja ka varem rahvusvahelised organisatsioonid on vastu võetud standardid ja mehhanismid kaitmaks vähemusi. ja põhjus on, et vähemuskeeled on osad keelelisest ja kultuurilisest mitmekesisusest nagugi, nagu bioloogiline mitmekesisus ja lingvistiliste, etniliste ja usuliste vähemuste kaitse tagab rahumeelsema ja stabiilsema Euroopa. põhimõtteliselt on siis eesmärk tagada rahu Euroopa mandril. Euroopa Nõukogu on koostanud kaks rahvusvahelist lepingut selleks, et kaitsta regionaalseid ja vähemuskeeli, milleks on siis Euroopa äh, regionaalsete ja vähemuskeelte halta ning äh, rahvusvähemuste kaitse raamkonventsioon. kui te hartaga tuttavad ei ole, siis ma võin küsimuste voorus seda täpsustada vahe Euroopa harta ja raamkonventsiooni vahel on see, et Euroopa harta keeli, vähemuskeeli ja raamkonventsioon kaitseb isikuid, kes kuuluvad rahvusvähemustesse. lähimuspõhimõttele vastavalt on Euroopa Liit alati kõhelnud sekkumast küsimustesse, mis puudutavad vähemusi kuid äh, viimastel aastatel on siiski tehtud mitmeid algatusi regionaalsete vähemuskeelte õiguste suhtes. ja üks, mida ma rõhutaksin, on Euroopa Parlamendi resolutsioonid ohustatud Euroopa keelte kohta ning keeleline mit-, keelelise mitmekesisuse kohta. Francois Alfonsi resolutsioon üheksakümmend kaks protsenti antud häältest äh, täiskogul oli poolt, see oli aastal kaks tuhat kolmteist. ma ei tea, kas konkreetseid samme on aga astutud selleks, et äh, rakendada selle resolutsiooni soovitusi on Euroopa harta ja raamkonventsiooni veebilehed Euroopa Nõukogu kodulehel. siin on väga palju infot vähemuste keelte kohta, on rapo-, on äh, raportid riiki, riikide kohta, kes, nende kohta, kes on nüüd siis äh, kes on siis ratifitseerinud need kaks instrumenti. siit saate erinevates riikides elavate vähemuste kohta infot, kui soovite süveneda teemasse siis see on, tõesti tasub seda veebilehte külastada. ja nüüd meie äh, analüüsi tulemustest tegime siis võrdleva analüüsi, võrdlesime kolme teist juhtumist, juhtumit. jälgisime spetsiaalseid äh, faktoreid. aga niipea, kui me jõudsime hariduseni, siis osutus võimatuks äh, võrdluste tegemine erinevate juhtumite vahel. seega üritasime leida seoseid äh, juhtumite vahel, väljakutsed, parimad tavad, mis rohkem kui ühel äh, vähemusel esile kerkisid. võtan lühidalt need ähm, uuritud aspektid. üks on, kas keelel on ametliku keele staatus. Pole jällegi vähemuse definitsiooni tegelikult. igas liikmesriigis on vähemuse keelte lähenemine erinev. Iirimaal näiteks me ütleme, et iiri keel on vähemuskeel kuid see on ometi samas riigi peamine ametlik keel. nii et olukorrad võivad olla tõesti erinevad, näiteks Baskimaal on baski keel üks ametlik keel ja on autonoomse kogukonna ametlik keel. aga sorbi keel näiteks tal on Euroopa harta kohaselt äh, vähemuskeele staatus ja ta on tõesti vähemuse keel. nii et keel, nende keelte staatus on tõesti väga erinev. kas äh, tegemist on ühe ametliku keelega või mitte või lausa peamise ametliku keelega või on ta lihtsalt vähemuse keel? nüüd Euroopa hartast ja raamkonventsioonist ka paar sõna Need kaks äh, õigusinstrumenti äh, tulevad alati analüüsimisel, need on kaks peamist instrumenti ja järelevalve teema puhul alati tuletakse riikidele nende kohustusi meelde, seepärast on meie, meie meelest on alati tähtis, et need kaks instrumenti ratifitseeritaks, need kaks lepingut. kuid see ei ole tingimata nõue näiteks Lõuna-Euroopas. Itaalia on harta allkirjastanud, kuid pole seda ratifitseerinud. paljudel juhtudel võib lihtsalt seda aga pidada heaks tavaks. Euroopa harta või raamkonventsiooni allkirjastamine ei ole tingimata nõutav äh, selleks, et äh, häid praktikaid ellu rakendataks nüüd demograafiline olukord on ka tähtis. kas vähemus elab mingil kindlal territooriumil või mitte? kui see nii on, siis on riigil lihtsam meetseid rakendada, näiteks Saksamaal liidumaad või samamoodi on Friisimaa juhtum, äh, kindel territoorium nüüd Deašid Rumeenias, on olukord palju keerulisem. Neil ei ole kodumaad või piirkonda. siis on väga keeruline mõelda välja, millised on nende keelelised õigused ametialases asjaajamises näiteks üks, üks olulisemaid faktoreid, ma arvan on, äh, on rahvusriigi mõiste. riik, mis, mis võtab õigusaktid vastu ja neid rakendab. riik, mis teeb algastusi, algatusi siin on olukord jällegi erinev. on vähemusi, kellel on oma emamaa, näiteks ungarlased Slovakkias või Rumeenias, nendel on emamaa, milleks on Ungari, kes mingil määral äh, toetab oma vähemusi, kes elavad teist, oma vähemust teistes riikides. või võtame võislased nagu või friislased, nendel puudub äh, väline emamaa nüüd keele planeerimine. ma ütleksin, et see on äh, otsustava tähtsusega. see annab äh, teatud, noh, et oleks teatud õigused vähemusel näiteks hariduses. kui, kui neid õigusi ei rakendata, siis need on tegelikult äh, ainult paberil friisi keeles on õigus haridust saada igas koolis, aga mitte seda, seda ei rakendata igal juhul. mul on nelja-aastane tütar, kes käib minu küla koolis, kus ta ei saa friisi keeles äh, haridust, äh, kõik on hollandi keeles. ma võin minna, kuhu tahan ja öelda, et ma tahan õigust saada haridust oma emakeeles. nii et küsimus on just rakendamises ja seepärast on äh, planeerimine just oluline. küsimus ei ole mitte ainult hariduses, vaid erinevates äh, valdkondades. kuidas äh, inimesi teavitada, millised eelised on mitmekeelsusel? et mis mõte on vähemuskeelte rääkimisel? kuidas ettevõtted äh, viia arusaamiseni, et nad võivad kasutada oma kommunikatsioonis ka vähemuste keeli? kuidas tervishoiusektoris näiteks, näiteks õed mõistaksid, et on tähtis, et nad kõneleksid äh, vähemuse keelt patsientide vastuvõtul. nii et siis teemade ring on päris lai. saame mõelda selle üle, kuidas neid ju tegelikke õigusi ellu rakendada, mis vähemuste kõnelejatel on nüüd haridusmudel. haridusmudeli valik, uurisime, millised on parimad tavad. oleme mõned päris head äh, variandid leidnud, näiteks kolmekeelne haridus Baskimaal, näiteks äh, baski, hispaania, itaali- eh,, inglise keelt kasutatakse. ka kakskeelsed koolid äh,, keelekümbluse põhimõtte kasutamine ei saa ka öelda, et ük, oleks üks lahendus, mis kõigile sobiks või kolmekeelne mudel, mis sobiks kõigile. tuleb põhjalikult vaadelda olukorda erinevates regioonides. Really good, aga üldiselt on väga hea mõelda sellele, et missugust haridusmudelit soovite rakendada, sellepärast et praegu on asi põhimõtteliselt niisugune, et meil on riigikeel ja siis soovitakse võib-olla mingisuguses vähemuskeeles õpetada või seda vähemuskeelt õpetada, aga vähemuskeeli enamasti ei käsitleta samamoodi kui riigikeelt. kasutada võib muidugi erinevaid mudeleid ja ma teen nüüd natuke kiiremini, ütleb kõneleja. ma juba rääkisin natukene mitmekeelsusest ja sellest teadlik olemisest. see on väga olulise tähtsusega, sellepärast et vahetevahel on mitmekeelsus hoopiski koormaks, mitte kasuks. kõikides juhtumiuuringutes on leitud, et peamiselt puudub kvaliteetne õpetamismaterjal, eriti just kutsehariduse tasandil, ja samuti kvalifitseeritud õpetajad, äh, kes saaksid õpetada vähemuskeeltes, eelkõige just nende keelte emakeelena kõnelejaid ei ole piisavalt. mõningates tööhõive valdkondades on muidugi vähemuskeele rääkimine eeliseks, näiteks õpetajate puhul tervishoiusüsteemis, samuti avalikus halduses, mõnikord on isegi selline nõue olemas, et nendel kohtadel tuleb vähemuskeelt rääkida. kui ma seda ettekannet ette valmistasin, siis ma mõtlesin, et missugune see ideaalne olukord võiks välja näha, mõtlemata mingile konkreetsele riigile ja leidsime siin mõned asjad on riike, kus vähemuspiirkondadele on tõesti suurt tähelepanu pööratud, nad on üsna autonoomsed, näiteks Baskimaa, äh, siis Wales, Lõuna-Tiroolia. Neid tavaliselt peetakse parimateks tavadeks. ja riigid peaksid toetama mitmekeelsust. kuid samas ka investeerima kakskeelsetesse õpetajatesse, õppematerjalidesse, mitmekeelsesse haridusse. pikaajaline keelealane planeerimine on väga olulise tähtsusega ja samuti õppimise jätkamine pikk ning vähemuskeeles õppe võimaldamise, võimaldamine pikemat, pikemaks perioodiks, kaasa arvatud kutsehariduses, võib-olla isegi ülikoolis. samuti investeerimine piirkondlikku haridusmudelisse ja et inimesed saaksid ka kuidagi mingisugust tasu selle vähemuskeele õppimise eest või et see vähemuskeele õppimine oleks neile huvitav. ja veel üks asi, mida ma siin slaidil ei ole välja toonud, äh, karjäärivõimalustele tähelepanu juhtimine, mis kaasnevad vähemuskeele õppimisega. muidugi nüüd mündi teine pool räägib sellest, et missugune oleks äh, vähem ideaalne olukord ja see on peamiselt see, et meil on üks riik, kus räägitakse ainult ühte keelt, see on kahtlemata odavam ja oluliselt lihtsam, sellepärast et tuleb hoolitseda ainult ühe keele ja selle kasutamise eest, aga ärgem unustagem, et keelelise mitmekesisuse põhiteeks on ikkagi see, et meil oleksid äh, stabiilsed ja tasakaalus riigid, nii et äh, me peame tegema ka, tegelema ka vähemustega ja kui vähemustel ei ole mingisugust äh, õiguslikku tunnustust, mingeid õigusi, kui mitmekeelsust ei ole kaasatud, kui vähemuskeele kõnelejaid diskrimineeritakse, mingisuguseid rahast-, rahastamismeetmeid ei ole vähemuskeele kõnelejatele ja kui vähemuskeele kõnelejad tegelikult saavad vähem töökohti tänu sellele, et nad on vähemuskeele kõnelejad, et siis võib, siis on see olukord umbes niisugune, vot näete, selline siin. nüüd äh, järgmised olulisemad järeldused, aga ma katsun põh-, nad kiiresti ära katta, enamikku ma neist juba tegelikult nimetasin. mis on siis hea, selle juures, mida Euroopa Liit teeb. meie raportis leiate terve rea soovitusi ja järeldusi, aga te olete ise ka eksperdid, nii et te ilmselt suudate välja mõelda veel teisigi konkreetseid tegevusi, mida teha. meie arvates on oluline äh, rakendada programme, mille käigus vahetataks infot, häid tavasid, eksperdid saaksid omavahel kokku, me rõhutasime seda mitmeid kordi ja seda tegid ka eksperdid, et piirkonnad peavad teineteiselt õppima, see on olulise tähtsusega, seega arvamuste vahetamine, heade tavade vahetamine on ja samuti probleemide tutvustamine teineteisele, et me saaksime pidevalt üksteist aidata, samuti tuleks kogu aeg edendada Euroopa Liidu tasandil uuringute läbiviimist nendel teemadel, sellepärast et muutused on kiirelt toimuma ja võttes arvesse seda, et praegu tuleb Euroopasse üsna palju sisserändajaid, siis sellega tuleb ka tegeleda, investeerimine kõikidel hariduse tasanditel kvaliteetsetesse õppematerjalidesse on olulise tähtsusega mõnikord on need kogukonnad, kes selles keeles õpivad, nii väikesed, et, et õppematerjalide väljaandmiseks on samuti tarvis täiendavat toetust, lisaks hoida ja säilitada programme, mis on suunatud konkreetsetele riikidele rahvusvahelise äh, pro-, rahvusvaheliste programmide toetamine, õpetajate õpetamine, kuidas mitmekeelses klassis õpetada ja nii edasi, samuti tõsta teadlikkust mitmekeelsusest kogu Euroopas, see on väga olulise tähtsusega, sellepärast et väga paljudes riikides on ikkagi hetkel valitsev ükskeelne lähenemine, ükskeelne idee ja vähemuskeele kõnelemist peetakse pigem ohuks kui mingisuguseks so soodustuseks samuti tuleks edendada liikmesriike, et nad kiiremini ratifitseeriksid vastavad lepingud, mis puudutavad keelte ametlikku tunnustamist, selles valdkonnas tuleks võib-olla Euroopa Nõukoguga rohkem koostööd teha. me soovitame ka seda, et keele planeerimised oleksid poliitikasse kaasatud pikaajalises perspektiivis. keele planeerimisega kolme-nelja aasta jooksul ei ole midagi peale hakata. keele küsimused on kõik väga pikaajalised küsimused ja me peaksime ka innustama liikmesriike, et nad, et vähemuskeeli hakatakse õppima juba suhteliselt algastmes ning lõpuks jõuangi viimaste märkuste juurde, tegelikult siin on mul ainult üks tähelepanek veel teha. terve rida soovitusi, mida ma just nimetasin, on tegelikult juba antud ja tehtud. Euroopa Parlamendi resolutsioonis on need samuti sees. nii et nendes ei ole tegelikult midagi väga ainulaadset ja uut esimest korda me koostame nüüd täpselt niisuguse raporti, aga oluline on siin ikkagi meetmete ellurakendamine, mõningate teatavate õiguste andmine, sellest ei piisa, meil on tarvis avaldada liikmesriikidele veidi survet, et nad ka rakendaksid neid meetmeid, mida nad on lubanud rakendada. ja ma arvan, et see on suhteliselt olulise tähtsusega sõnum ja selle sõnumiga ma nüüd lõpetaksingi. tänan teid tähelepanu eest ja kui teil on küsimusi, siis ma väga suure rõõmuga nendele vastan. ja, suur, suur aitäh. tõepoolest, äh, see ettekanne oli pikem, kui me kokku leppisime, kuid äh, natukene meil veel on aega, annan äh, võimaluse esitada küsimusi. Šogur, palun. keelelised vähemused moodustavad kuskil nelikümmend kuni viiskümmend miljonit Euroopa elanikest, kokku umbes kümme protsenti kogu elanikkonnast kuid tundub, et neile ei pöörata ikkagi piisavalt tähelepanu ja siiamaani on keelepoliitika olnud ainult liikmesriigi pädevuses, samuti vähemuste eest hoolitsemine ning seetõttu mina, olles Ungari vähemus Rumeenias, tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale. mul oli tõesti väga hea meel näha, et Euroopa Parlament on otsustanud hakata uurima äh, võimalust vähemuskeeltes hariduste andmise andmiseks Euroopas, aga samas muidugi, kui ma lugesin seda, eh, eh, mis käsitles ungarikeelset haridust Rumeenias, siis siin olid mõned mm, elemendid, mis tegid mind üsna kurvaks, näiteks leheküljel kuuskümmend kaheksa punkt seitse, kus on, seisab, et tundub, et kõige suurem eelis inimestele, kes on ungarikeelses koolis Rumeenias eh, hariduse saanud, on see, et nad saavad Ungaris tööd otsida. see tegelikult ei ole sugugi mitte õige. õigus haridusele oma emakeeles on kõikide rahvusvähemuste õigus, see on põhiline inimõigus, nad peavad saama õppida oma keeles ja tegeleda oma kultuuriga selles piirkonnas, kus nad elavad ja see on riigi kohustus hoolitseda kõikide kodanike eest, olgu nad siis ungarlased, rumeenlased või roomad ja selleks, et nad saaksid endale inimväärset elatist teenida, ei peaks nad lahkuma mitte ühtegi teise riiki. ma olen nõus sellega, et kõikide vähemuste paremates huvides on õppida ka vähemuskeeli, aga samas riik peaks ikkagi tegema teiste emakeeltega kodanikele lihtsamaks nende keele õppimise ja õpetama seda öö, väljaspool öö, põhirahvuse õppekava. asjaolu, et öö, need õpilased, kes on õppinud ungari keeles, saavad tööd teha ainult Ungaris, on tegelikult äärmise, äärmine lihtsustus ja tegelikult on see teema oluliselt mitmekihilisem. nüüd, mis puudutab Slovakkiat, siin ma öö, juhin tähelepanu kahele asjale, lehekülg seitsekümmend seitse punkt üks, hoolimata sellest, et enamik Slovaki, Unga, Ungari vanemad oskavad slovaki keelt väga hästi, kasvatavad paljud neist ikkagi oma lapsi ungari keeles. ja nüüd lehekülg seitsekümmend kolm punkt kaheksa, paljud Ung-, Slovakkia ungarlased kasvatavad oma lapsi ungari keeles, hoolimata sellest, et lapsed oskavad ka slovaki keelt suurepäraselt. see tegelikult kõlab nii, nagu vanemad ei sooviks enam oma keelt ja oma kultuurilist pärandit lastele edasi anda. see ei ole sugugi nii. ma loodan, et parlament teeb tulevikus ka niisuguseid algatusi, aga samus ma loodan ka, et me niisuguseid järeldusi enam edaspidi ei tee, sellepärast et kõikidel et kõikidel kodanikel peab siiski olema õigus õppida oma emakeeles, ilma et sellest tehtaks mingisuguseid mõttetuid kaugeleulatuvaid järeldusi. ning olgem nüüd viisakad ja öelgem väikesed vead, selles raportis muidugi on, neid on mul üsna pikk nimekiri ja ma saadan need teile, võib-olla siis te saate oma raportit natukene parandada, see on tegelikult natukene pettumust valmistav, mis ma sellest dokumendist lugesin, suur tänu! Köszönöm szépen. Mint a kezdeményezője a tanulmánynak, nagyon örülök. Suur tänu. mina tegelikult olin see, kes selle raporti algatas ja mul on väga hea meel selle raporti üle, ma ootasin sellest palju. kuna see on teema, mis Euroopa institutsioonide sellist tähelepanu ei pälvi, vaatamata sellele, et meil on kakskümmend neli ametlikku keelt on meil puudu ametlikust statistikast. Eh, ma pean ütlema, et tegemist on fenomeniga, eh, mida me ei ole piisava tõsidusega eh, käsitlenud. väga oluline on seda temaatikat käsitleda nii selliste analüüside kui uuringutega, mis puudutab äh, nüüd äh, käesolevat ettekannet, siis ma pean ütlema, et see ei olnud päris selline, mida ma ootasin. kui ma alustasin äh, selle initsiatiivi, võtsin ja seda analüüsi või seda uuringut alustasin, siis eesmärgiks oli see, et toetada neid teadlasi või uuringuid läbi viivaid inimesi, et näidata, et emakeel on peamine vahend, mis aitab kogukonnal säilida. kuid äh, sellest äh, tuli välja midagi natuke teistsugust vastava osakonnaga ei olnud mingisugust äh, suhtlemist kui analüüsi tehti ja mulle tundub, et me hetkel liigume nagu kahel erineval tasandil eh, selles osas edasi. on ka selliseid eh, aegunud andmeid siin, siin on ka selliseid eh, kinnitusi, mis lähevad vastuollu dokumendisiseselt, kui Slovakkias öeldakse, et ei ole kõrgemat haridust võimalik saada ja viidatakse siis ülikoolile, siis tõesti, vabandust, minu arust need faktid on siin vastuolulised. ma olen olnud õpetaja, minu elukutse on olnud ja ma olen harjunud kodutöid parandama, seega ma ei saa kuidagi ka siin silma kinni pigistada. ja samuti ei ole küsitletud inimesi, kes on teemaga tihedalt seotud olnud. Amsterdamist rää-, räägitakse, aga Slovaki kolleegide intervjuusid ei ole siia sisse toodud ehm, kindlasti on selleks äh, põhjused ja kindlasti on olemas mingi selgitus, miks see on nii tehtud või miks see on nii läinud, kuid ma olen nõus äh, sellega, et äh, kui on liikmesriikides poliitiline tahe ja kui on soov vähem keeli vaadelda kui lisandväärtust või väärtust omaette, siis kindlasti on meil võimalik äh, tagada positiivne areng, aga kui poliitilist tahet ei ole ja rahastamine puudub, siis ei ole meil võimalik kuhugi selle äh, teemaga edasi liikuda. suur aitäh! ma arvan, et oleks väga vajalik ja oluline need tähelepanekud saata sekretariaadile, et äh, siis vastutavatele isikutele need edasi saata. ma arvan, et me hetkel ei saa detailidesse väga laskuda kindlasti me tunnustame teatud dokumendi osasid, nii et me ei hakka nüüd äh, siin seda kogu tööd lammutama või kõiki punkte kritiseerima. võib-olla te saate praegu vastata üldiselt ja siis äh, hiljem juba detailsemalt, nii et palun lühidalt vastata, aitäh. Um, um, yeah, your... ma teen väga lühidalt, ma tänan teid kommentaaride eest. muidugi me oleme teadlikud, et mitte kogu info ei pruugi olla korrektne, eriti kui te olete ise ekspert ja tunnete hästi oma riigi olukorda. enamuse oma infot saime oma regionaalsetest toimikutest, mida ajakohastatakse iga kümne aasta tagant. nii et info tõesti uueneb ja me üritame tähelepanelikult seda jälgida ja laseme infot koguda inimestel, kes tunnevad olukorda hästi. saime selle taotluse septembris, see pidi olema valmis detsembrikuuks. kolmteist juhtumiuuringut tuli läbi vaadata, tuli ühendust võtta piiratud aja jooksul, aja jooksul ekspertidega, see oli äärmiselt keeruline. nii et ma olen täiesti teadlik, et me võisime oleksime võinud ajakohasemat infot leida, aga see oleks võtnud palju-palju rohkem aega. külastada kõiki neid riike, võtta ühendust ekspertidega, kontrollida infot, kas see kõik on õige. seda kõike teha kahe kuu jooksul on äh, äärmiselt äh, keerukas. aga hea meelega kuulan, kuulsin teie kommentaare siin ja kindlasti hea meelega ka ajakohastan meie toimikuid ja kui teil on, kui soovite, kui mõned eksperdid soovivad oma teadmisi meiega jagada, meil on ainult hea meel. suur aitäh! ja tänan ka selle vastuse eest. väga oluline on meenutada, et see uuring ei, oli tõesti väga lühiajaliselt perioodi jooksul tehtud ja me peame seda arvestama ja kindlasti selle lühikese ajaga saadud tulemus on märkimisväärne. aga nagu öeldud, siis me kogume oma kommentaarid kokku, anname need edasi ja ma soovin teid veel kord tänada ja tänan teid selle eest, et tulite täna siia ja kindlasti teie töö on meile, eh, meie, meile kasuks, meile abiks ja kindlasti vaatamata ka nendele väikestele eh, vigadele või eh, probleemidele, täname teid tehtud jõupingutuse eest, ma tänan kultuurikomisjoni selle mm, tänase päevase töö eest. meil ei ole teiste küsimuste all äh, midagi täna ette nähtud ja ma meenutan teile, et järgmine koosolek toimub kahekümne viiendal aprillil äh, poole kümnest poole neljani ja hommikul me alustame hääletusega nii et äh, palun püüdke olla kohal. suur tänu kõigile, tänan ka tõlke. ja samuti täname sekretäriaati selle koosoleku ettevalmistamise eest, head päeva!